hakata või muuda, muuta, paneme selle vastavalt seitsmekümne neljandale kodukorra artiklile hääletusele. president ki-, ähm, kirjutab sellele alla seda koos, koos nõukogu presidendiga ja seda veel täna pärastlõunal, nii et see lihtsalt allkirjastatakse, järgmisena Moreira raport äh, kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi edasitoimetamise vahendamise ja transiidi kontrollimise kohta mitte ühtegi äh, muudatusettepanekut ei ole esitatud, ei ole tehtud ka ettepanekut asi tagasi lükata, seega on see vastu võetud nüüd järgmisena hääletusele härra Langeni raport tuletisinstrumentide kohta. enne kui läheme hääletuse juurde, tahaksin kõigepealt anda sõna komisjonile. härra Tajani, palun. suur tänu, proua president. Euroopa Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet, kuid loodab, et kõik täidaksid oma õigusandlikke kohustusi selle teksti ülekandmise osas. Euroopa Komisjon arvab, et artikkel kuuskümmend seitse lõige kolm tuleb välja võtta. vastavalt komisjoni seisukohale äh, kakssada äh, üheksakümmend artiklit peab äh, lugema õigeks ja piisavaks, mis ja see puudutab siis delegeeritud õigusakte Äh, ekspertarvamused, mis on kogutud vastavalt äh, institutsioonide vahelisele kokkuleppele, peegeldavad ka seda tõlgendust. see, seega on täiesti vastuvõetamata ja läheb vastu võtma, vastu võtmatu ja läheb vastu artiklile kakssada üheksakümmend äh, see, et tuuakse sisse lisaprotokollis kohustus, mis läheb, läheb vastu seadussätetele. suur tänu, sõna annaksin nüüd härra Langenile suur tänu, proua president. mis puudutab seda juriidilist küsimust, komisjoni esimees langetab praegu oma otsust selles küsimuses. komisjon, nõukogu ja parlament on komisjoni ettepaneku tagasi lükanud, nii et kaks õigusandlikku seadusloovat kogu on ühisel seisukohal ja seega komisjoni seisukoht ei ole põhjendatud. ma tahaksin paari sõnaga seda ettepanekut kommenteerida me võtame äh, selle tuletisinstrumentide määrusega vastu ühe peamise seadusandliku teksti finantsturgude jaoks. aastaid pärast Lehman Brothersi kokkuvarisemist saadame me praegu välja selge äh, sõnumi, et äh, börsivälised tuletusinstrumendid ja muud taolised finantsinstrumendid peavad vastama kapitalinõuete direktiivile. kahe tuhande kümnendal aastal peteti taoliste tehingutega seitse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 kõik tehingupooled peavad oma osaluse tehingutes selgelt välja tooma, reeglid on karmid, sealhulgas ka kolmandate riikide institutsioonide jaoks ja ma tahaksin siinkohal soojalt tänada kolleege, tahan tänada ka komisjoni ja volinik Barnier'd eriti, on kahetsusväärne minu meelest, et kui äh, asi puudutab kodukorda, siis äh, meil ei lubata tegelikult äh, sügavuti neid äh, olulisi asju rääkida. meil on liiga palju mitteametlikke trilooge, me peame oma kodukorda nii kiiresti kui võimalik muutma, sellepärast et juulist kaks tuhat üksteist, kui täiskogus seda asja arutati, on asjad muutunud, triloogide tulemusi ei ole meil võimalust olnud kojale selgitada, nii et kodukord tuleb ära muuta. suur tänu, proua Pouls, teie palusite sõna suur tänu. ma märgin ära selle, mida ütles ähm, komisjon kuuekümne seitsmenda artikli kolmanda lõike kohta, kuid me ei kavatse välja võtta seda siin artiklis on öeldud, enne kui võetakse vastu delegeeritud õigusakt, peab komisjon esmaga võtma ühendust. esma ei koonda endas liikmesriikide eksperte, tegemist on sõltumatu regulatiivasutusega ning meie koda kaitseb äh, kogu jõuga seda, selle äh, institutsiooni sõltumatust, tegemist ei ole liikmesriikide ekspertide koguga ja sellel põhjusel ei jagatud paljudel teistel põhjustel, me ei ole seekord komisjoniga nõus see ei lähe vastu äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kakssada üheksakümmend ega lähe vastu ka sellele institutsioonide vahelisele kokkuleppele, millele komisjon on viidanud. ma tahaksin, et see pannaks, pandaks samuti protokolli. suur tänu, proua Pouls. Läheme nüüd siis hääletuse juurde, alustame muudatusettepanekust kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudetud kujul tekst poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud. nüüd nimelisele hääletusele siis seadusandlik resolutsioon, hääletus on avatud. nüüd suletud. vastu võetud. õnnitlused härra raportöörile Läheme edasi. proua Mohan Chartier raport. tegemist on direktiivi ettepanekuga, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudetud kujul tekst hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on avatud. ja nüüd suletud. vastu võetud väga suure häälteenamusega. samuti tunnustus proua raportöörile. järgmisena härra Kaasa raport ak-, äh, aktsiisialane halduskoostöö Äh, muudatusettepanekud kaksteist ja neliteist äh, ei puuduta sugugi kõiki keeleversioone, seega hääletusele ei tule, vastavalt kodukorra artikli sada viiskümmend seitse lõige üks äh, reguleerib selle niimoodi. nüüd muudatusettepanekud, mis hääletame kõigepealt plokis kahest üheteistkümnendani, kolmeteistkümnendani, viieteistkümnendani kuni kahekümne üheksani poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. Äh, suure häälteenamusega vastu võetud ja nüüd äh, siis äh, kes on poolt, lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, siis äh, nimeline hääletus resolutsiooni eelnõu osas, hääletus on avatud, suletud, vastu võetud ja samuti suure häälteenamusega õnnitleme raportööri. järgmisena härra Voogani raport kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta resolutsiooni ettepanekuga on tegemist ja alustame originaaltekstist lõige kaks nimeline hääletus poolt Äh, proua president vabandab, ütleb, et tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. ettepanek number üks, nimeline hääletus. hääletus äh, on avatud. suletud tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks. Äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud tagasi lükatud muudatus seitse, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli. käte tõstmisega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on avatud nüüd suletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, number kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, kuus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. tagasi lükatud. resolutsiooni eelnõu äh, kogu mahus hääletuse lähetus on avatud nüüd on hääletus avatud kui väidate, et enne ei olnud. hääletus on jätkuvalt avatud. nüüd suletud, vastu võetud. õnnitlused raportöörile. Läheme edasi, proua Barbera Matera raport globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta. muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd resolutsiooni eelnõu nimelisele hääletusele, äh, kohe avame hääletuse. nüüd on avatud. nüüd on hääletus suletud, vastu võetud proua raportöör, õnnitlused teile! härra Lamassuuri raport kodukorra muutmise kohta suhete muutumise tõttu Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist. muudatusettepanek eh, üks kuni kuus eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, ettepanek täismahus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnitlused raportöörile. protseduuriline küsimus härra Mikalski, enne kui räägime Valgevenest, kus te olete? suur tänu, proua president, daamid ja härrad, teil on ilmselt meeles veel see, et kaks nädalat tagasi Strasbourgis lükkasime me selle hääletuse edasi Valgevene deklaratsiooni osas. päev äh, pärast seda, kui härra Lukašenka ei andnud armu kahele isikule, kes äh, mõist-, mõisteti süüdi Minskis toimunud sündmustel osalemise eest. ma ütlesin siis, et me näitaks oma nõrkust sellega, kui me ei hääleta ja meil oli õigus. Need kaks äh, meest järgmisel päeval kaotasid oma elu ja see rõhutab veelgi seda minu meelest, et tegelikult me saime terava õppetunni selle kohta, kuidas me Lukašenkasse ja Venemaasse peaks või ja Valgevenesse peaksime suhtuma. me ei tohi taganeda oma jõupingutustest, äh, tagamaks selle, et kõigil Valgevene kodanikel oleks äh, õigus elada väärilist elu. suur tänu. härra Protasevitš, teie soovite ka sõna? pani przewodnicząca! bardzo krótko lugupeetud president, teen lühidalt. sooviksin viidata sellele, mida ütles härra Mikalski. jah, tõesti, pöördusin selle suhtumise poole selleks, et hääletada resolutsiooni ja muudatuse ettepanekute suhtes, aga samas ma ei ole tema hinnanguga nõus. minu arvates ei näidanud see nõrgust, mis viis hukkamisteni hukkamised äh, toimusid ilmselt enne meie äh, otsust. Strasburgi nädali alguses hoiti lihtsalt seda äh, saladuses, me ei tea, millal see tegelikult toimus, ehk siis me läheksime liiga kaugele, kui me ütleksime, et meie kahenädalane, kahe nädala tagane otsus tõesti mõjutas seda kui me soovime muutusi Valgevenes, me soovime muudatusi, kahjuks me ei ole õnnestunud ja täna tõesti näeme probleeme ja hääletage palun resolutsiooni poolt. härra Vignel, palun. protseduuriline küsimus on mul, ütleb härra Vigenin. Öelge, millise kodukorra punkti kohta Äh, ma ei hakka kommenteerima seda, mida ütles härra Protasevitš, äh, kuid eile õhtul esitas, äh, esitasid konservatiivid teise ja kuuenda muudatusettepaneku osas eraldi hääletuse õiguse sotsialistid ähm, küsimuse. me ei ole suutnud sellele seni veel reageerida, me lihtsalt ei olnud aega. puudutab see muudatusettepanekuid surmanuhtluse kohta, me tahame nimelist hääletust. see on põhimõtteline küsimus meie jaoks, me tahame selle hääletusega näidata seda, et me oleme surmanuhtluse vastu ja teeme seda läbipaistvalt kas keegi on selle vastu, küsib proua president, kas keegi on teise ja kuuenda osas äh, nimelise hääletuse vastu? härra Patten proua president, ma olen vastu nimelisele hääletusele, me oleme seda asja näinud juba varem, nimelt äh, nimelise hääletuse äh, taotluse esitamiseks on väga selge protseduur ette nähtud ja kui te tahate nimelist hääletust, siis läbige see protseduur. kui me nüüd siin kõik hakkame nõudma nimelist hääletust äh, üksteise järgi, no mis siis saab? kas härra Pattonit toetab nelikümmend kolleegi või mitte. kas on nelikümmend kolleegi, kes toetavad seda ettepanekut lükata ta, äh, lükata tagasi nimeline hääletus? tundub, et ei ole neljakümmet kolleegi koos. Läheme hääletusele. Ça s'approche on compte, on compte. me loeme, kolleegid, oodake palun hetk. nojah, täpselt kindel ei saa olla, aga tundub, et nelikümmend kolleegi tõesti oma kohtadelt tõusis, nimelist hääletust seega ei toimu ettepanek on tagasi lükatud. Läheme siis hääletuse juurde. muudatusettepanek number kuus, osade kaupa esimene plokk e, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, kahes osas esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viies poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, resolutsiooni eelnõu täismahus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja õnnitlused härra raportöörile. ja nüüd siis järgmine raport, nimelt erikomisjoni or-, öö, liikmete ametisse nimetamine, organiseeritud kuritegevus on selle komisjoni teemaks, loeme selle nimekirja vastuvõetuks. härra Lambsdorfi raport järgmisena Euroopa Demokraatia Sihtkapitali kohta. muudatusettepanekud ei ole poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, järgmisena äh, laienemise aruanne Serbia kohta, see resolutsioon, äh, sõna härra Katšinile, palun. härra Katšin, teil on sõna. suur tänu, president, kallid kolleegid sain teada, et Serbia ei ole veel allkirjastatud äh, lepingut äh, integreeritud piirihalduse kohta saatnud Belgradi ja Pristina dialoogi kohta. see kokkulepe saavutati kahekümne neljandal äh, veebruaril ning Serbiale anti kandidaatriigi staatus esimesel märtsil. Pristia saatis allkirjastatud kokkuleppe härra Cooperile, samas aga Belgrad ei ole seda veel teinud integreeritud piirihalduspunktide äh, haldus on väga oluline punkt, ma palun, et Serbia valitsus allkirjastaks selle dokumendi ja oma usaldusväärsust üleval hoiaks ja tunnistaks ähm, äh, kokkuleppest äh, kinnipidamist. ma olen tänulik, tänan oma variraportööre, suur tänu! suur tänu, härra Katšin, läheme nüüd hääletuse juurde, alustame mu-, kolmandast muudatusettepanekust poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues langeb seega ära, neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsmes langeb ka ära, kaheksas seega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt vastu, erapooletult tagasi lükatud, teine poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. resolutsiooni eelnõu nüüd hääletusele, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud vastu võetud ja veel suure häälteenamusega, nii et õnnitlused äh, meie raportöörile. nüüd äh, resolutsiooni eelnõu laienemisaruande kohta Kosovo osas, proua Lunatšek on palunud sõna. suur tänu, proua president ma sooviksin tänada kõiki variraportööre väga suurepärase konstruktiivse koostöö eest. see toetab Euroopa perspektiivi Kosovo suhtes eh,. ning üks märkus veel. alates raporti hääletamisest välisasjade komisjonist on möödunud juba kaks kuud peale seda on aset leidnud üsnagi palju Kosovos ja Kosovo ümber, ehk siis positiivsed tulemused eh, Pristina-Belgradi dialoogis ning nõukogu järeldused, mis sillutasid teed täiendava Euroopa perspektiivi eh, süvendamisele ja seepärast olen ma teinud üksteist muudatusettepanekut, mis eh, puudutavad neid küsimusi ja paluksin, et te toetaksite neid. Äh, sotsiaaldemokraatidele on mul üks palve, mis puudutab esimest äh, muudatusettepanekut, mida me hääletame, äh, muudatusettepanek number kolmteist, ka see puudutab dialoogi tulemusi. ma usun, et sellise muudatusettepaneku esitamine kohe alguses ei ole õige. ma arvan, et see peaks peale lõiget kaks tulema, mis puudutab dialoogi. ja nüüd paluksin äh, sotsiaaldemokraate vastu võtta selline ümber paiknemine. kui see aga ei ole Sotsiaaldemokraadi fraktsioonile vastuvõetav, siis paluksin äh, liikmetel hääletada selle vastu, sest need on lõikes kaks kaetud küsimused. härra Raudšek, teil on sõna kui äh, toimub see ümber, äh, me ei soovi seda ümberpaigutamist, soovime hääletada nii, nagu praegu on olukord. no ma teen siis ettepaneku, et hääletame proua Lunatšeki. ei, siiski proua president parandab ja ütleb, et äh, teie olete autor ja seega asjad jäävad nii, nagu nad on. proua Lunatšeki ettepanek on tagasi lükatud, seega muudatusettepanek kolmteist hääletusele poolt. vastu. tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime siis muudatusettepanek kolmteist. hääletus on avatud suletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, eh, kahes osas, esimene osa poolt, nimeline hääletus, vabandust, hääletus on avatud. suletud vastu võetud. teine osa poolt, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek viisteist äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, proua Lunatšek, teil on suuline muudatusettepanek siin ka juures proua Lunatšik, te võtate selle tagasi ah,? tagasi võetud. proua Lunatšik. jah, äh, kuivõrd äh, asi on selles, et tuleb tagada see, et kõige viimased arengud, viimaste päevade arengud võetakse arvesse äh, nende asjade kaasamine raportisse ja muudatusettepanekus peaks olema siis nii, et komisjon peaks tulemuslikkuse uurimuse stabilisatsiooni assotsiatsioonilepingu osas käivitama nii, nagu ülemkogu kahekümne kaheksa, üldasjade nõukogu, vabandust, kahekümne kaheksandal veebruaril sellel aastal ütles ja tervitab eriti äh, komis-, volinik Füüle äh, otsust kahekümne seitsmendal märtsil algatada see tulemuslikkuse uuring Kosovo siseriikliku Euroopa Integratsiooni Nõukogu esimesel kohtumisel ja loodetavasti sellega saadakse valmis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sügiseks. kas keegi on vastu, küsib proua president, ei ole? ei ole, paneme siis hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kak-, kaheksandat soovitakse kontrollida, kontrollime alt sõnavõttu. hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud kontrollime, ei saa hästi aru, hääletus on avatud. kümnes muudatusettepanek. hääletus on suletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsiooni eelnõu nimelise hääletusele, hääletus on avatud. nüüd on suletud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. Läheme nüüd siis äh, resolutsiooni ettepaneku juurde laienemisaruande osas Türgi küsimuses seitseteist muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kahekümne kuuenda muudatusettepaneku osas on proua Oomen Reuten esitanud suulise muudatusettepaneku, kas keegi on vastu sellele? proua Oomen Reuten, te peate seda vist tutvustama. kus te oletegi? suur tänu, proua president, ma tahaksin lisada suulise muudatuse ettepanekuga etnilised ja usulised kogukonnad, usukogukonnad. kas keegi on vastu sellele? ei ole. hääletame, hääletame osade kaupa. osasid on neli poolt. esimene vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime teist, teine osa, kahekümne kuues muudatusettepanek, osa kaks, hääletus on avatud. hääletus on suletud, tagasi lükatud. kolmas, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. neljas poolt, vastu. me peame kontrollima, sellepärast et te seal kõhklete, neljas osa avatud. nüüd see on suletud. vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks nüüd, poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge, paneme, paneme elektroonilisele hääletusele, selle hääletus on avatud. nüüd suletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kolmteist osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist Äh, suuline muudatusettepanek härra Obiolsilt. härra Obiols, kas te tutvustate meile seda? Äh, suur tänu, proua president. ma loen selle teksti ette, ütleb äh, härra kõneleja. me mõistame hukka hiljutised rünnakud Tür-, äh, Türgi ajale-, ajakirjade ja ajalehtede Euroopa mm, esinduste vastu ja, ja kutsume üles koordineeritud juurdlusele nendes rünnakud, nende rünnakute osas. härra Lambsdorff, teie mikrofon, palun. suur tänu, proua president, meie fraktsioon äh, esitas esialgse muudatusettepaneku ja on väga kahetsusväärne, et ei ole võimalik äh, rääkida nendest Türgi ajalehtedest neid rünnati Zürichis, äh, Kölnis, Bonnis ja mujal äh, ja seega me oleme nõus äh, sellega, et need, lisatakse siia need rünnakud. kas keegi on vastu sellele? ei ole, siis paneme sisse. ja hääletusele siis neliteist, arvestades seda suulist muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanekud kolmekümne üheksanda lõike kohta esi, osade kaupa esimene osa nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus samuti, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus samamoodi, hääletus on avatud suletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, lõige nelikümmend kaheksa, originaaltekst, nimeline hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena kahekümne seitsmes osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek, lõige viiskümmend ja originaaltekst poolt, vastu. Pole selge kont-, te olete vist ära väsinud, uuesti poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu erapooletud, ei ole selge. paneme elektroonilisele hääletusele kaheksanda. hääletus on avatud. nüüd suletud. tagasi lükatud väga selgelt. muudatusettepanek üheksa osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, tehniline poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümnes poolt, vastu, vastu võetud nüüd viiskümmend kaheksa lõige, siin on härra Dartmouth palunud esitada suulise muudatusettepaneku. härra Dartmouth, palun. suur tänu, proua president. ei kuule härra Dartmouthi. mikrofon palun pange sisse. suur tänu, proua president, ma loen selle ette, ütleb äh, härra Dartmouth leiab, et liitumisläbirääkimised Türgiga tuleks peatada selle hetkeni, kuni Türgi katkestab viisavabaduslepingu, mille nad allkirjastasid kahe tuhande üheksandal aastal Süüria presidendi Bash-, Bashar al-Assadi režiimiga. kas keegi on vastu sellele? Äh, siiski. palun tõusta püsti, kui olete selle vastu. see ei läinud läbi, see suuline muudatusettepanek, sest üle neljakümne inimese on koos. proua Amon Raidn, te palusite sõna, no saate. palun vaikust, kolleegid. proua Amon Raidn, nüüd on teil sõna proua president, see ei ole suuline muudatusettepanek, see on normaalne muudatusettepanek, mille oleks tulnud esitada normaalsete protseduuride järgi, ma olen vastu. Läheme siis nüüd äh, nimelise hääletuse juurde, see on lõpphääletus, hääletus on avatud. nüüd on suletud vastu võetud, äh, õnnitlused proua Omen Reuten. nüüd äh, lainemise aruanne Montenegro kohta. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kogu tekst nimelisel hääletusel, hääletus on avatud. hääletus on suletud või kohe sulgub nüüd. ja see on vastu võetud. vastavalt päevakorrale nüüd hääletusele härra äh, Poodu raport Euroopa Äriühingu üldjuhtimise raamistiku kohta, muudatus number neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Läheme nüüd muudatusettepaneku number kahe juurde, poolt, vastu. ei ole selge, Äh, hääletame elektrooniliselt, hääletus on avatud. nüüd on suletud, vastu võetud. härra Poodu, teil on suuline muudatusettepanek esimese muudatusettepaneku juurde, teil on sõna pange mikrofon ka sisse Äh, suur tänu, proua president, ma tahaksin sõna vabatahtlik lisada lõikesse kaheksateist A, et lihtsalt asi oleks selgem, aitäh. siis muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, tahate kontrollida, no kontrollime. kontrollime, hääletus on avatud nüüd see on suletud, tagasi lükatud. muudatus, ettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni eelnõu täies mahus, poolt, vastu, ei ole selge, hääletame elektrooniliselt, kolleegid, kui lubate, siis kogu tekst hääletusel praegu hääletus on avatud, aga kohe läheb lukku. on vastu võetud, äh, õnnitlused härra Poodule. nüüd siis järgmine raport, äh, proua Ivanova raport Euroopa Investeerimispanga aruande kohta. muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. nüüd on suletud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus, eh, tähendab neljakümnes lõige poolt, vastu, erapool-, vabandust, kaheksakümmend vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. lõige kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, natukene energilisemalt, kolleegid, tõstke neid käsi, järgmine poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh, sada üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada neliteist, äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on nüüd suletud. vastu võetud. nüüd resolutsiooni eelnõu täies mahus poolt, vastu härra Goebbels, teil on protseduuriline küsimus. proua president, mulle tundub, et te natukene kiirustasite. Ähm, nimelt äh, kaheksakümne üheksanda teine osa. ma paluksin, et me kontrolliksime seda elektrooniliselt, teist osa kaheksakümne üheksandast proua president ütleb, et kahjuks äh, ma ei saa teile vastu tulla, see võeti vastu ja nüüd siis lõpphääletus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. Läheme proua Valeni raporti juurde, kahe tuhande kümnenda aasta aruanne Euroopa Liidu kodakondsuse kohta. muudatusettepanek üks, osade kaupa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud nüüd on suletud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd kümnes lõige poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud paragrahv kolmkümmend, osade kaupa esimene plokk poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, teine osa poolt, vastu. ei ole selge, paneme hääletusele elektrooniliselt selle teise osa. nimeline hääletus, hääletus on avatud. vabandust, elektrooniline hääletus, parandab ennast proua president. hääletus on suletud nagu saate aru, ainult kaks äh, häält oli vahe. ei olnudki selge. Äh, põhjenduspunkt E poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. põhjenduspunkt I. hääletus on avatud. I. hääletus on avatud. hääletus on nüüd suletud vastu võetud ja nüüd paneme resolutsiooni täies mahus hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu, kallid kolleegid ja nüüd läheme hääletusselgituste juurde. härra Lambsdorff, te soovisite sõna. kolleegid, vaikust palun saalis. In den Abstimmung, in den Abstimmungslisten ist hääletamisnimekirjas kirjeldatakse minu raportit omaalgatusliku raportina, kuid vastavalt kodukorrale on tegemist soovitusega nõukogule, ehk siis tegemist on teist tüüpi raportiga. me ei pidanud seda hääletama, sest vastavalt kodukorrale on, kuulub see vastuvõtmisele, kui äh, fraktsioonid ei tee muudatusettepanekuid, ehk siis võiks seda protokollis märkida, et see oleks korrektne suur tänu, härra Lamsar, võtame arvesse, läheme hääletusselgituste juurde, palun.